would like to ask now Mr John O'Rourke uh,, head nüüd härra Jean O'Rourke, uh, Iraani, Iraagi ja Araabia poolsaarega tegelev uh, ametnik. aitäh, üritan samuti teha lühidalt. viimase neljakümne kaheksa jooksul on aset leidnud väga olulisi sündmusi. üle saja tuhande kurdi ja Süüria põgeniku on saabunud uh, Tur-, Türgi piirile pärast äh, Süürias toimunud Ameerika Ühendriikide osaluse toimunud pommitamist. kuna aega on meil vähe, siis peame kõigepealt märkima, et et ISILiga võitluseks, äh, võitluses tuleb meil valmistuda pikaajaliseks sõjaks ning keskenduksin Euroopa Liidu osale selle kri-, Süürias ja Iraagis tekkinud kriisi lahendamisel. kõigepealt on selge, et kriis Iraagis ja Süürias on tekkinud väga sarnastel alustel. põhi, põhiline koostisosa on loomulikult ISIL ise, aga vastavate riikide olukordades on ka märkimisväärseid erinevusi, mida tuleb silmas pidades nende probleemidele lahenduste otsimisel mida tuleb silmas pidada. siin võiks välja tuua viis kategooriat nende lahendustega seoses. kõigepealt on vaja isoleerida ISIL, blokeerida selle rahastamisteed, selle relvastamisteed, välisriigi võitlejate saabumise teede tõkestamine, kes äh, saabuvad siis ISIL-i kontrolli all olevatele territooriumidele püha sõda pidama ning takistama nende tagasipöördumist ka meie riikidesse või nende päritoluriikidesse. sellega seoses. kõigepealt piirid selles maailma osas on praegu, peavad väga halvasti. nafta salakaubandus, mis on üks põhilisi sissetulekuallikaid ISILi jaoks, on toiminud seal juba pikka aega. see ei ole midagi, mille, mille ISIL oleks välja mõelnud, nad on lihtsalt asunud selles aktiivselt osalema, sellega on väga raske võidelda, sellepärast et meie sanktsioonid ei ole sobivad nende väikeste osalistega või orga-, väikeste organisatsioonidega võitlemiseks, kes selle nafta puuraukudest kokku korjavad ja ja siis selle väikeveostega üle piiri viivad. üritades niisugust puhvertsooni luua ISIL-i ümber ja siin on loomulikult meil siis ühelt poolt äh, sõjaline protsess käimas, sealhulgas Iraagis, rahvusvahelise toetusega. ja on nüüdseks laienenud Süüriasse. viimastel päevadel oleme näinud, kui raske on ISILiga võidelda üksnes ühel rindel sest eh, ühelt poolt on nad küll tagasi surutud nüüd eh, ede, Edela-Iraak, loode Iraaki. aga see sisuliselt ei, ei lahenda olukorda, sellepärast et nad on varsti mõnes teises kohas nüüd probleem selle sõjalise lahendusega on selge, sest Iraagis on meil ju, Iraagis on meil selge partner, Iraagi valitsus, kes on palunud rahvusvahelist abi, Süürias see nii ei ole, Assaadi režiim ei ole meie partner, Euroopa Liidu partner ning on ka teisi probleeme. ükskõik kelle relvastamine Lähis-Idas on väga probleemne ning äh, mitmed liikmesriigid ja Ameerika Ühendriigid samuti on praegu tarnimas relvi kurdidele, ent äh, siin tuleb silmas pidada ka võimalikke tagajärgi mis, mida niisugune tegevus võib endaga tuua pikemas perspektiivis. olen rääkinud isoleerimisest, olen rääkinud sõjalisest vastusest või sõjalisest lahendusest, nüüd aga ka poliitiline lahendus. see kriis ei tekkinud tühja koha pealt, vaid järgnes pikaajalisele niisugusele marginaliseerituse tundele ja rahulolematusele sunni kogukonnas Iraagis. uus valitsus Iraagis annab endale tõenäoliselt selgelt aru, selgelt aru sellest, et ta peab äh, tegema ära rohkem sunni kogukonna tõrjutuse vähendamiseks ja nende murede lahendamiseks. üks olulisi valikuid, mis neil ees seisab, on siseministri määramine, siseminister on määramata, samuti kaitseminister, need kohad on veel täitmata ning selle siseministri isik on väga oluline märk ilmselt kogu Iraagile nende tuleviku suhtes. poliitilises plaanis peaks me, meile muret valmistama või peaksime me silmas pidama ka seda, et sunni hõimujuhid, kes äh, on võib-olla teinud koostööd ISILiga taktikalistel kaalutlustel selle mässu käigus et nende asumine nüüd valitsusvägede poolele on seotud riskidega. siin on nii füüsilised kui poliitilised riskid eh, inimestele, kes seda teha üritavad ning eh, lõpetuseks tuleb eh, silmas pidada ka seda, et regionaalsete partneritega koostööd tehes ei tohiks me lasta tekkida olukorral, kus meie samme nähakse nii-öelda lääne sammudena Iraagi ja Süüria elanikkonna vastu. meie regionaalsetel partneritel on oma huvid ja eesmärgid. näiteks regionaalsed äh, hõõrumised ja pinged Saudi Araabia ja Iraani vahel, Saudi Araabia ja Türgi vahel. Neid tuleb kindlasti arvestada ning äh, teha koostööd meie partneritega nende pingete vähendamiseks. ma lõpetan sellega ning loomulikult on mul hea meel küsimustele vastata, kui küsimusi on. aitäh! aitäh! meil on neli inimest, kes soovivad sõna, saame teha lühidalt ning selle aruteluga saame jätkata tõenäoliselt ka Gaza küsimusega seoses kell kolm. et praegu paraku me seda täies mahus teha ei saa, sest kümne minuti pärast peame minema teise komisjoni ning seetõttu härra Danjean kõigepealt. president, très rapidement euh,. me räägime selle terroriorganisatsiooni äh, isoleerimisest, see, nende vastu on suunatud ka äh, sõjaline koalitsioon, see on väga hea, toetan seda põhimõtteliselt, kuid äh, samas äh, näeme praegusel hetkel ka seda, et teised terrorirühmitused on hakanud aktiveeruma, nende hulgas ka Al-Asra Eh, see tähendab ka näiteks seda, et röövitakse, röövitakse sõdureid, sõdurid hukatakse, seda ei tee mitte islamiriik, vaid seda teeb Al-Asra. mitte see, et islamiriigi tegevus oleks kuidagi legitiimne, kuid ma ei taha, et me hakkaks äh, mõtlema, äh, et me unustaks seda, et seal tegutsevad ka teised terrorirühmitused, eriti oluline on see sellepärast, et äh, nende rahvusvaheline äh, tegutsemine on palju markeeritum kui islamiriigi oma. ning äh, räägime selle piirkonna riikide koostööst. minul on endiselt küsimärk Türgi suhtes. Türgi on kandidaatriik, kuigi ma tean, et läbirääkimised on väga kaootilised. samas aga kõik kandidaatriigid on esitanud Äh, neil on vastavad teatud äh, nõudmistele äh, välispoliitikas, välispoliitika osas, mis peab vastama meie nõuetele ja islamiriigi osas meie Türgi sõbrad ei vasta meie nõuetele. et ma ei räägi siin mitte ainult liikmesriikidest, vaid ka kogu Euroopa Liidust ning teiseks ma tahaksin teada, millised on meie eh, eh, kas meie, kuivõrd meie eh, terrorivastased seadused on omavahel <clears throat> harmoonias, et me saaks tõhustada oma õiguslikku tegevust. see on tõhus ainult siis, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on välja töötanud oma strateegia ja samuti ka seadused mm, kas äh, näiteks komisjoni äh, tasandil äh, on olemas mingisugune tegevus sellise harmoneerimise ja ühtsuse suunas? aitäh, Liibüaga seoses, mis kiiresti on liikumas läbikukkunud riikide hulka. et olgugi, et valimised näitavad, et islamistlikke rühmitusi seal ei toetata, on, on need hukkamised, nagu eelmisel nädalal üheksateistaastane blogija hukati nüüd. Need toimuvad edasi. Neil on liikunud isegi Tripolisse ning see valmistub, valmistab suurt muret, arvestades ISISi edusamme Iraagis. nii et eh, on tekkinud tõsine oht, et meil lõunapiiride lähedal tekib islamistide poolt kontrollitud riik ning eh, minu küsimus ongi, kas Sudaani ja Katari roll Katar on väga oluline investor meie liikmesriikides ähm, teeb ju väga palju nende rühmituste rahastamiseks ja, ja teda tuleks ohjeldada. ma, ma olen kursis, et äh, Pärsia lahe riigid on, on siin püüdnud midagi ära teha, Euroopa Liit peaks nüüd kaasa lööma. mis puudutab Süüriat, Iraani ja Iraaki, siis arvestades seda olulist ohtu, mis regioonis on tekkinud ISISest tulenevalt ning arvestades seda, et enamus võitlust, võitlustest Kabaani ümber puudutab äh, kurdi jõude, siis tekib mul küsimus, kas Euroopa Liit kavatseb nüüd äh, Türgi ja Süüria kurdi parteide kohta tehtud äh, terroristideks pidamise otsused ümber vaadata ning seoses Türgi rolliga pärast neljakümne üheksa pantvangi vabastamist diplomaadid, kes Mosulis kinni võeti, kas Erdogan astub nüüd samuti ISISe vastasesse võitlusesse ma küsin seda arvestades seda, et äh, andmed räägivad selle kasuks, et paar aastat tagasi veel Türgi luure toetas ISIS-t ning äh, ei astunud samme siis äh, ISISe liikmete kinnivõtmiseks, kes Türgi piirilinnades elasid ja puhkasid enne Süüriasse siirdumist. suur tänu, härra esimees sooviksin rääkida Liibüast, eh, need, mis on seotud Süüriast ja Iraagist, olen nõus sellega, eh, mis siin öeldi, tahaksin keskenduda Liibüale, ma väga äh, Äh, pole harvale näinud nii retoorilist äh, sõnavõtust selles osas, mis puudutab Liibüat. siin äh, on tegu lihtsalt heade kavatsuste litaania, mis ei ole seotud sugugi sellega, mis kohapeal toimub. selgeim näide on see mantra, mida keedratakse naiste olulise rolli kohta äh, Äh, Liibüas, ma tahaksin teada, kes need on, kus nad on, millised nad on. Äh, ning punkt neliteist, kus räägitakse äh, lii-, relvade levikust Liibüast, kõik, ükskõik milline inimene äh, kes Liibüast midagi teab, teab, et eh, ei võta, et nad ei osta eh, relvi, vaid nad müüvad relvi. Liibüa lõunaosa on tõeline püssirohuladu, kus eh, liiguvad relvad Sudaani, Darfuri, Nigeri, Nigerisse või Malisse, nii et räägitakse äh, Eh, sellest, nagu oleks Liibüa koledate relvamüüjate süü, kõik see tähendab seda, et ei ole halli aimugi sellest, mis seal kohapeal toimub. Liibüas ei ole valitsust, seal on teoreetiline valitsust. Eh, seal on samuti, eh, samuti on Rukis ka veel teoreetiline valitsus ning Tripolis on veel üks valitsus, veel üks parlament Eh, kuid ei, valitsused ega parlamendid ei ole vähimalgi määral seotud eh, sellega, mis tegelikult toimub, mitte metafüüsilise diplomaatilise reaalsusega, vaid Liibüas on eh, hõimud, huvid, kes kontrollivad omaenda vajadusi ning samuti on seal ka nii-öelda igasuguste huvidega kaubitsejad ning Liibüa lõunaosa Hunnist Gergupile on avatud piirkond, kaks kolmandikku Liibüast on avatud igasugustele eh, eh, kaubitsemistele, kaubandustele, kuhu võivad eh, tungida nii mudžahiidid kui ka kõik teised ning samuti on ka Kesk-Liibüas nii-öelda koridor, mis on seotud Borkuri piirkonnaga. see on äärmiselt murettekitav, sest see on äh, Borno piirkonna äh, terrori, see seob äh, äh, Borno piirkonna terrorirühmitused Boko Haramiga Nigeerias, kes on kümneid neilusid ja tüdrukuid röövinud ja kes on kümneid aastaid tekitanud probleeme, millega me kunagi pole tegelenud ning see on kõik siin puudu ning me siin me ütleme, et osapooled peavad omavahel läbirääkimisi pidama. Eh, kõigepealt peavad osapooled soovima seda teha ning Liibüas on üks oluline faktor, milleks on eh, raha ja nafta eksport. ning äärmiselt üllatav on siin see, et paluda Liibüa valitsust, et eh, naftat eksportimiselt, nafta ekspordi lõpetaks, seda on sama hea kui öelda ookeanile, et ta ära kuivaks. Liibüas ei ole valitsus, nad ei kontrolli eksporti ega importi ning sama võib öelda ka ISISe kohta Eh, nemad eh, on need, kes kontrollivad kogu transporti Türgi piirkonnas. tegu on tuhandete veoautodega, mis käivad üle Türgi piiri ning eh, mis tegelevad salakaubandusega Kurdistani piirkonnas. Need on tegu, tegu on tuhandete veoautodega kuid nafta on praeguse hetkel ühe rühmituse käes, sadam on teise oma käes ning äh, nafta äh, juhet jagavad kolmandaga. Te kasutasite kümme hommikul, möödunud hommikul viis äh, täna õhtul. nüüd on sõna härra Litsil. ütlen lihtsalt, et lõ, lõ, keerame selle naftakarjani ükskord ometi kinni. Already ask, thank you okay,. Olen... küsimusele juba vasta-, äh, esitati minu küsimus. Merci, monsieur le president, deux brèves remarques sur les deux sujets. aitäh, kaks lühikest märkust. kõigepealt Liibüa. see rivaliteet äh, hõimude vahel, äh, mida me seal näeme, on sajandite vanune ning äh, tänase seisuga tugineb see põhiliselt Liibüa rikkuste ebavõrdsele jaotamisele, ma mõtlen just naftarahade jaotamisele. muude asjade kõrval äh, jääb see kõige olulisemaks minu hinnangul põhjuseks. mida siis saaksime me ära teha selleks, et seda jaotust õiglasemaks muuta? see, see peab küsimus olema, see peaks olema küsimus, mille me endale esitame edasi, Iraak, me peaksime isoleerima loomulikult islamiriigi võitlejad, takistama raha liikumist nende juurde ning takistama islami võitlejate liikumist meie riikide ja selle piirkonna vahel, aga tuleks lisaks mõelda ka sellele, et isoleerida nad araabia avalikkuse silmes. sest pidagem silmas seda, et, et araabia maailmas on väga oluline see, et et arvestatakse araabia avalikkuse arvamust ning seetõttu oleks väga oluline, kui eri riigid, mitte ainult naaberriigid nagu Türgi näiteks, vaid ka kaugemal asuvad Araabia riigid mõistaksid hulk hukka ja astuksid samme selle islamiriigi vastu, mis tundub mulle oluline äh, nii praegu kui tulevikus, on see, et me aitaksime vastandada siis mõõdukaid moslemeid ekstremistidele. ning ma usun, et me peaksime kõigis oma sõnavõttudes selgelt eristama mõõdukaid ja ja ekstremiste, mõõdukaid ühelt poolt, ekstremiste, terroriste teiselt poolt. aitäh! minu ettepanek on nüüd paluda teistel sõnasoovijatel oodata oma küsimustega kella kolmeni, sest me oleme juba hiljaks jäänud eelarve kontrolli komisjonile. et härra Lösing, härra Jurong, härra Kastal ja teised, te olete esimesed järjekorras kell kolm. Leave me with Mrs Ressler alone ja ma loodan, et ikka tulete ja ei jäta mind proua Dresseliga üksi. So, come on. Okay. I'm bailing you out. Thank you.